järjed, sellega on istung jätkunud. eilse kohtumise protokoll on kõigile kätte jagatud, kas märkuseid on, tundub, et ei ole. sellisel juhul on see protokoll vastu võetud.